kellelgi selle vastu midagi ei ole, edastan need resolutsioonid, mille vastu võtsime suunatud isikutele. tänase osaistungjärgu istung on äh, lõppenud ja istung peatatakse ja proua esinaine tänab lahkelt ka tõlkemeeskonda.